mulle muret nagu ka raportöörile, palun raportöör. mikrofon raportöörile, palun. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw. Eh, eh, härra president, austatud kolleegid, eh, lugupeetud proua volinik väga kena, et te olete meie juures. kõigepealt järgmised kommentaarid. ma kuulasin proua Ada Tingemansilt suurepärast äh, tõlget äh, alamleti keelde, see oli tõepoolest suurepärane töö, mida ta tegi, kahjuks peab ta meid äh, meie juurest lahkuma, ma tunnen temast edaspidi kahjuks väga suurt puudust, palun see kirja panna. härra president, rapport de collega's van de commissies. proua läheb nimelt pensionile ning nüüd äh, sooviksin äh, tänada kõigi kolleege, kes tegid väga head koostööd minuga raporti koostamisel. tegemist oli väga viljaka koostööga, me loodame ju kõik jätkusuutlikule ja kestlikule pensionisüsteemile, kuid paraku äh, pensionid on liikmesriikide pädevuses. see ei tähenda aga seda, et Euroopa Parlamendil ei tohiks selle kohta arvamust olla, sest pensionisüsteemid vajavad siiski koordineerimist. me näeme liikmesriikide tasandil väga mitmesuguseid uusi programme. pensionid on väga olulised sotsiaalsetest seisukohtadest lähtuvalt ning kõik liikmesriigid soovivad tagada, et nende kodanikel oleks ka vanaduses võimalik väärikalt elada. härra president, me näeme aga, et rahvastikupüramiid on ümber pöördunud, inimesed elavad kauem, nad elavad tervemat, aktiivsemat elu, kuid neil on samas õigus minna pensionile, samas me näeme, et juba kolmandik Euroopa elanikkonnast on üle viiekümne viie aasta vana, see esitab nõuded pensionisüsteemidele, me näeme erinevate süsteemide sisseviimist, me näeme solidaarsusel põhinevaid süsteeme, kuid lähitulevikus me võime arvestada sellega, et need jäävad ka kõige olulisemateks süsteemideks, kuid äh, need süsteemid koormavad väga tugevalt nooremaid äh, elanikkonnakihte. Äh, solidaarsuse põhimõte on väga oluline, samas tuleb silmas pidada seda, et liikmesriikidel on väga suured, väga suur võlakoorem ning just need riigid, kelle võlakoorem on väga suur, pööravad tähelepanu säästuvõimalustele sotsiaalvaldkonnas, pensionivaldkonnas, samas tuleks seda takistada. meil on vaja tõsta pensionile mineku iga, kuid samas me peame ka äh, tagama võimaluse äh, inimesel töötada tuleb võimaldada paindlikumat äh, tööaega, paindlikumat karjääri kujundamist ning võimalust töötada ka kõrgemas vanuses. esimene pensionisammas võimaldab samas ka vahendite kogumist äh, teine pensionisammas, tööandja pensionid on võimalus kaasata nii tööandjate kui ka töötajate endi panust. kolmas pensionisammas on seotud inimeste enda võimalustega raha koguda. kui me suurendame kapitali adekvaat-, kui me karmistame kvati-, kapitali adekvaatsuse nõudeid, eh, siis eh, ma eh, kardan, et see toob kaasa suurema koormuse pensionifondidele ning pensionifondide investeerimisvõimalused ei oleks enam nii paindlikud. proua Kruus, te peaksite esitama ettepanekud ka selles valdkonnas ning kui me räägime kolmandast pensionisambast, individuaalsetest võimalustest pensioni ajaks raha kõrvale panna, siis eh, siin arvestades avatud tööturu võimalusi, peame me pöörama tähelepanu sellele, et me kaitseksime eh, eh, pensioni kogumise võimalusi. härra Mann järgmisena. suur tänu kõigepealt väga hea raporti eest eh, ning väga hea koostöö eest komisjonide vahel. Eh, töövõtjad ja tööandjad on ühtviisi mures eh, kapitali adekvaatsuse nõuete pärast ning maksevõimelisuse direktiivi kehtestamise pärast me peame tagama selle, et ka pensionifondid oleksid elujõulised majanduskomisjonis me püüdsime leida komissi, e, kompromisse ning meil oli vaid üks vastuhääl e, välja töötatud e, tekstile. tööandja pensionid on erinevates liikmesriikides väga erinevalt koostatud, me ei saa võtta vastu selliseid seadusi, mis kehtiksid ühtviisi äh, igal pool, me ei saa kasutada copy-paste äh, meetodit, meil on vaja äh, analüüsida konkreetseid olukordi ning kui me töötame läbi tööandja pensionide direktiivi, siis selle juures ei tohiks Solvency kaks direktiiv enam mingit rolli mängida, aitäh. Mr Darden härra Darden. aitäh, president, nagu ütles raportöör kuuluvad pensionid eelkõige liikmesriikide pädevusse, aga on väga oluline, et me paneksime paika soovitused keerulistes valdkondades ja seda eriti kriisi kontekstis. tahaksin rõhutada mõnda asja, mis on minu fraktsioonile oluline. kõigepealt esimene solidaarsussammas peaks olema siiski pensionisüsteemi äh, aluseks ja see peaks tagama siiski rohkem kui miinimumsissetuleku. Äh, nüüd, mis puudutab äh, teist sammast, siis see ei tohiks olla kohustuslik nii ning me ei eh, saaksime kolmandat eh, sammast, saaks samuti soosida ainult teatud juhtudel. see, me peame eh, hoolitsema selle eest, et nii noored kui vanad annaksid oma panuse pensionisüsteemi, aga selleks me peame sotsiaalpartneritega läbi vaatama kõikvõimalikud reformid ja võtma arvesse ka inimeste keskmist eluiga Äh, tegemist ei ole küll võib-olla äh, sotsiaaldemokraatide kirjutatud raportiga, aga see on siiski meie arvates väga hea raport ja seetõttu tahaksin raportööri tänada, aitäh! nagu ma juba ütlesin, et te olete juba, need, kes on juba sõna võtnud, rohkem sõna ei saa, härra Paška järgmisena. aitäh, lugupeetud volinik, usaldusväärne pensionisüsteem annab töötajatele kindlustunde, et kui nad äh, tööeas piisavalt tööd teevad, siis on neil tagatud ka kindel vanaduspõlv. samas me peame arvestama ka demograafiliste arengutega, mis äh, nõrgendab senist pensionite jooksva rahastamise süsteemi. majanduskriis äh, on samuti ohuks pensionisüsteemile, samuti pankade pankrot ning seetõttu on teine pensionisammas ähm, äh, äh, see, mis vajab paremat seiret, me peame hoolitsema selle eest, et äh, pensionifondid ei teeks selliseid investeeringuid, mis seavad inimeste pensionid ohtu. selleks, et tagada ühiskonna usaldus pensionisüsteemide vastu on äärmiselt oluline anda inimestele usaldusväärset ja täpset infot selle kohta, kui palju neil raha on, millised on riskid selle, mis selle rahaga seotuvad. pensionäridel ja hoiustajatel peab võimalus olema otsustada, kui suurte riskidega nad on valmis leppima, aitäh. suur tänu, mina sooviksin kõigepealt viidata sellele, et ähm, me äh, tõepoolest oleme äh, huvitatud sellest, et äh, täiustada komisjoni teksti ning oluline on pöörata piisavalt tähelepanu tööandja pensionitele. samas esimene sammas on samuti väga tähtis me ei saa siinkohal komisjoniga nõustuda, kui eh, esimese samba arvestamisel lähtutakse eh, tööajast, eh, tööstaažist ning soovitakse, et inimesed läheksid hiljem pensionile, siis mina leian, et me peame lähtuma kõigepealt selleks, et sellest, et tavapension peab võimaldama inimesel väärikalt ära elada ning me näeme, et see ei, tekst siin praegu ei ole vastu, vastavuses lepingu eh, artikliga number sada kümme. tuleb arvestada sellega, et no tööandjate ja töövõtjate olukorrale avaldavad mõju ka eelarvemeetmed, aitäh. härra, härra Becker vanema põlvkonna esindajana siin äh, äh, kojas äh, sooviksin tunnustada raportööri väga head tööd. see on suunatud Euroopa pensionisüsteemide tuleviku tagamisele, suund on õige, esimene prioriteet peaks olema esimene sammas, mida täiendab teine sammas, samas tuleb toetada liikmesriikide pingutusi selleks, et äh, innustada inimesi pikemalt töötama, minema hiljem pensionile, äh, kuid äh, me näeme, et Euroopas meil on praegu maailma parim sotsiaalsüsteem, me peame tagama seda, et jätkuks solidaarsust nooremate, vanemate pensionide, äh, äh, noorema ja vanema äh, põlvkonna vahel. me peame kaitsma vanemat põlvkonda vaesuse eest ning praegune pensionisüsteem seda ei võimalda. meil on vaja tagada äh, saavutatud elatustaseme kaitse ning pensioni vanuse peavad, pensionile mineku vanuse peavad paika panema eksperdid, siin me ei tohi lähtuda populistlikest nõuetest. väga tähtis on see, et me ei paneks noorele põlvkonnale liiga suurt koormust, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, proua Zuber palun. suur tänu, äh, see roheline raamat ja valge raamat ja see raport, äh, mis äh, paneb paika mõningad põhimõttelised ideed ja tegemist on väga selge eesmärgiga. toetatakse pensionireforme ning me vaatame ka seda, kuidas on võimalik lisapensionisüsteeme rakendada kolmanda samba alt loomulikult me ei taha tõsta pensionile mineku iga, vaid me tahaksime tagada seda, et tegemist on siis piisavalt hea ja terve vanadusega, sest inimesed on kümneid aastaid kõva tööd teinud ja me tahaksime mõistlikku reformi, et inimestel on ka hea pensioniiga, kus nad on tegemist välja teinud puhkusega, seega pensionid peavad olema jätkusuutlikud ja selle asemel, et vähendada makseid, mida teevad tööandjad ja me läheksime ainult kollektiivsüsteemile üle, selle asemel ta-, tahaksime tagada seda, et ka pangad teevad omapoolse panuse, sest nad praegu erapensionitest saavad ainult kasu, meil on vaja universaalsed pensionid, mis põhineb solidaarsusel ning meil ei, ei soovi sundida inimesi ostma erapensioni. tegemist on demograafilise teemaga, kuid me, tegemist on ka jõukuse ümberjaotusega ja jõukusega. Portugalis on äh, süsteem selle poolt, et inimesed töötaksid edasi kuni kuuekümne seitsmenda eluaastani ja ma usun, et me peaksime vaatama ka töötajate õigusi ja ma arvan, et siin see on ka võtmeküsimuseks, suur tänu suur tänu kõigile ja proua Kross. president um,, I wish to thank the raporteur. suur tänu, tänan raportööri äh, proua Omenit ja äh, tema variraportööre suurepärase töö eest ja ka selle eest, et nad on toetanud valge raamatu sõnumit kui me tutvustasime valged raamatud veebruaris kaks tuhat kaksteist, siis me tahtsime näidata seda, kuidas on võimalik siis antud taustal toetada vananevat, vananevaid inimesi, eh, arvestades praegust, arvestades selle aja finantsolukorda ning tagada ka pensionil olevatele inimestele mõistliku sissetulekuga. valges raamatus on näidatud seda, kuidas me oleme püüdnud seda saavutada, me oleme püüdnud siis seda teha pensioni sissemaksete kolmanda samba kaudu, lisapensionisüsteemide kaudu. ja meil on tegemist siis Euroopa Parlamendi sidusrühmadega, komisjoni konsultatsioonidega ja siin me lisaks sellele muutsime aasta kaks tuhat kaksteist aktiivse äh, vanemaealiste aastaks ja meie soovisime hinnata muutuvat olukorda, muutuvat äh, eluiga ning tagamaks ka vanemas eas inimestele majanduslik sõltumatus. tervitan ka parlamendi toetust, et me vajame täiendavaid tööpensione ning need peaksid olema kavandatud sellisel viisil, et me ei tohiks, et me nende takestaks tööturu liikumust. ma mõistan ka seda, et me peame kaitsma esimese samba pensione. sest nii, nagu on see raportis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal komisjoni poolt öeldud, et esimese samba pension jääb tulevikus ikkagi pensionäride kõige tähtsamaks tuluallikaks. valge raamatu äh, kaudu oleme näinud ka head progress, progressi ja valge raamatu sõnumid on korratud ka Euroopa semestriikides ja siin on tegemist konkreetsete soovitustega ja nüüd enamus liikmesriike on reformid kasutusele võtnud, mis võimaldavad meestel ja naistel kauem tööd teha. proua Omeni raporti sisu kinnitab ka seda, et tegemist on ka poliitilise tahtega selleks, et seista silmitsi väljakutsetega, mis meie pensionisüsteemidel ees on ja me püüame tulevikku kaitsta. kuid selleks, et saavutada piisavust ja jätkusuutlikkust on meil vaja kõikide osapoolte koostööd liikmesriikide, Euroopa Liidu institutsioonide ja sotsiaalpartnerite ja sidusrühmade koostööd. suur tänu! aitäh, volinik, aitäh, kolleegid ja eriline tänu Riia Omen-Reutenile ja äh, meie parimad soovid ka mitte ainult Hollandi kabiini tõlkidele, vaid kõigile tõlkidele. ja nüüd läheme edasi härra Kairi raportiga, kes räägib siis piirkondlikest strateegiatest Euroopa tööstuspiirkondadele.